Witam Państwa. Rozpoczynamy nasze posiedzenie. Moje późniejsze przy... tere hommikust, tere tulemast meie koosolekule, vabandust minu hilinemise pärast. pidin osalema kohtumisel Tšehhi ja Slovakkia äh, riikide esindajatega pidin rääkima veel Tšehhi ministriga ja kuulama ära tema ettepanekud, aga võtame siin ajast ta-, äh, järgi päevakord. päevakorras on üks hääletus ära langenud. aga ennem kui tuleme päevakorra juurde Robertsi alguses pidi toimuma kaks hääletust, üks langes ära, aga kitsesektori, kitsekasvatuse sektori hääletus ju täna toimub. jah, see toimub küll, aga eh, protei-, valgurikaste taimede kasvatamist me täna ei hääleta. Państwo wiecie, odszedł od nas nasz nagu te kõik teate, siis lahkus meie hulgast liiga vara üks meie kolleeg. nimelt härra Eduard Ferrand. kes aastaid meiega siin koostööd tegi ta äh, hoolis väga põllumajandusest, põllumajandussektorist ning me äh, avaldame kaastunnet tema perele, sõpradele ja kolleegidele fraktsioonist. aga ma arvan, et meie kõigi jaoks oli ta hea sõber, alati aus, alati naerev ning isegi kui meie seisukohad alati kokku ei langenud, tuleb öelda, et ta öö, alati soovis kõige paremat põllumajandusele ja põllumajandustöötajatele, seetõttu ma paluksin, et me mälestaksime teda minutilise leinaseisakuga. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, posiedzenie jest transmitowane. Daamid ja härrad, nagu ikka, kantakse meie koosolek üle ka internetis. üks hääletus langub ära, langeb ära, nagu juba öeldud see tähendab, et me võime tulla punkti, päevakorrapunkti neli juurde, see tähendab uue neljanda aseesimehe valimise juurde. tahaksin tänada ja õnnitleda proua Tantsinit. me palume, et koordinaatorid talle meie õnnesoovid edasi annavad. me oleme ma olen teda ka isiklikult eh, tänanud, aga igatahes palju õnne, palju õde, eh, edu, see on loomulikult eh, suur au olla, see, see on meie jaoks loomulikult suur au, et meie aseesimees peaministriks saab. A więc e, proszę o formalne e, zgłoszenia. mul, ma palun teilt, et te ametlikult annaksite, e-, esitaksite selle aseesimehe koha kandidaadid, fraktsioonid saavad seda teha. seda saavad teha ka saadikud eraldi, kui neid on, esitajaid on piisavalt palju. härra Andrew. Bardzo proszę, panie pośle sotsiaaldemokraatide koordinaator. tänan teid. kõneleja räägib mikrofonist mööda kahjuks. ma tahaksin sotsiaaldemokraatide fraktsiooni nimel eh, soovida palju edu elasesimehele praegusel olulisel hetkel nii et äh, kõike head. Kire ta oli meie fraktsioonis oluline tegelane, kes väga põhjalikult tegeles põllumajandusküsimustega, tal olid väga põhjalikud veendumused. ning äh, tahaksin esitada kandidaadiks äh, Gabriel Joanna, kes istub siin just Ždana, ta istub minu selja taga, me pakuksime teda äh, põllumajanduskomisjoni aseesimeheks äh, pakkuda, olen veendunud, et võime äh, teda täielikult usaldada. tal on kõik äh, omadused olemas, et täiuslikku tööd teha nii põllumajanduskomisjoni liikmena kui aseesimehena. aitäh härra Aigel palub sõna. suur tänu, härra esimees, mina teeksin EFTD eh, nimel eh, ettepaneku valida aseme esimeheks härra Marko Zulo. Eh, härra Zulo on ka meiega koostööd teinud varem, mõlemad kandidaadid on meie komisjoni täisliikmed. kui rohkem kandidaate ei esitata, võime me valimiste juurde minna. härra Nikolson. me äh,, meil oli alguses äh, tõlkega tehniline probleem, ütleb kõneleja saalist ja saime aru, et hääletust ei toimu, aga ma tahtsin esimese punkti juures küsida, kas oleks võimalik, et homme päevakorras teeksime muutuse ja et punktis, punkt kolmteist oleks kaksteist ja kaksteist oleks kolmteist. ma rääkisin sekretäriaadiga ja nad ütlesid, kas et kui teistel ei ole rohkem äh, selle vastu, kui teistel ei ole selle vastu midagi, siis peaks see muudatus võimalik olema. rääkida ühesõnaga komisjoni teatisest põllumajanduse kohta, et see eh, oleks siis eh, enne zgody ze strony panów posłów sprawozdawców. Czy pan poseł Karki i... Raportöör on sellega nõus. härra e, Garcia Dorfmann e, on eeldatavasti selle muudatusega nõus. okei okay.. härra McCarthy, te olete nõus? okei okay,, pan poseł Nikolson, bardzo proszę. Uh, härra Nikolson, aitäh, härra esimees. ma sooviksin teilt infot. tuleksin tagasi selle aja juurde, kui meie komisjon loodi. kas ei ole tõsi see, et Hondi äh, reeglite kohaselt peaks EFTD saama selle aseesimehe koha? oma ettepanek, kandidaadi ettepanekus nad seda ei öelnud, kuidas me selle Tehontiga praegu edasi läheme? kas Tehonte äh, va-, vanam Tehonti süsteem praegusel hetkel ka kehtib, kui ma õigesti mäletan, ma tean küll, et ma olen juba vana, aga minu meelest ma mäletan õigesti, et meil oli toona väike vaidlus, sest EFTD kandidaati meie komisjon ei äh, toetanud ja sotsiaaldemokraadid said lisaaseesimehe koha. milline öö, äh, olukord siis on, kas Deonti süsteem praegu kehtib öö, äh, või mitte? ma lihtsalt sooviksin äh, seda teada. Philip selgitab seda see on keeruline küsimus selgitada, ma saan lihtsalt öelda, et fraktsioonid on omavahel kokku leppinud, kas toondi põhjal või mitte. see põhineb ainult poliitilistel kokkulepetel fraktsioonide vahel. reeglite kohaselt on oluline ainult see, mis toimub valimispäeval. nüüd toimuvad meil valimised ma ei saa loomulikult ennustada, mis see tulemus saab olema, äh, menetluskord on väga karm, mida tuleb järgida, ma loomulikult ei saa kommenteerida, mis peaks olema selle hääletuse lõpptulemus ja ma ka ei saa kommenteerida seda, millised võiks olla, võisid olla need poliitilised kokkulepped enne hääletust mis puudutab kokkuleppeid fraktsioonide vahel, siis ALDE fraktsioonis meie ei arva, et see kokkulepe endiselt püsib, see oli üsna selge, kui me valisime asepresidenti parlamendile täiskogul. asepresidenti koht pidi minema proua Maisnerile ALDE fraktsioonist, aga enamus parlamendist hääletas suure enamusega tegelikult EFTD kandidaadi poolt. seega mingisugust kokkulepet praegusel hetkel enam ei ole ja meil on sama küsimus nagu härra Nikolsonil, seetõttu jääme meie hääletusel erapooletuks, mitte seetõttu, et meil on kandidaatide vastu midagi me jääme erapooletuks, sest meie arvates mingisuguseid kokkuleppeid enam ei kehti ja me tegelikult enam ei tea, kas on õige edasi tegutseda Tehonti põhjal või on mingisugune kokkulepe ikkagi kuskil. lihtsalt, et te teaksite, miks me erapooletuks jääme. aitäh, võtan selle teadmiseks härra Flanagan. kui tohib, siis teen ettepaneku, et sotsiaaldemokraadid vaatavad üle, mida tähendab sotsialism, see tähendab õiget osakaalu. ja kui nad on õiged sotsialistid, siis nad annavad enda osast midagi väiksemale fraktsioonile ära, sest praegu pole asjad õiglaselt jaotatud aitäh selle väga väärtusliku arutelu eest. loomulikult äh, tuleb hääletusega kinnitada üle Tehonti kehtimine. aga hakkame hääletama, kõigepealt vast kontrollime, kas fraktsioonidest on õige hulk inimesi kohal härra Bogovitš, proua äh, Delahet ja mõned teisedki äh, asendavad siin oma kolleege, fraktsioonid loomulikult peavad ka oma et-, vahel kontrollima, kas äh, nende esindajate hulk on ka õige. igatahes meil on kaks kandidaati kandidaadid on kandidaat, kandideerimisega nõus. proua Joanna ja härra Zolo. ja lepime siis kokku, et roheline tähendab proua Joannat ja härra Zolo on järelikult punane. loomulikult võib alati jääda ka erapooletuks, vajutada erapooletu nuppu. kas see oli selge? vabandust, vaba, tõlgid ei tõlgi piisavalt kiiresti. see on väga delikaatne protseduur ja on väga oluline, et eh, iga sõna oleks korrektselt tõlgitud. muidu mõningad elemendid lähevad kaduma, vabandust. okei, härra Tess. aitäh, härra esimees. oma fraktsiooni poolt teatame me, et meie toetame sotsiaaldemokraatide kandidaati. Chcę powtórzyć. Osoby, które głosują za... Kordan üle. Need, kes soovivad äh, hääletada proua Joanna poolt, äh, vajutavad rohelist nuppu. Need, kes soovivad toetada härra Soolot, vajutavad punast nuppu. kas see on selge? ma palun veel kord, et fraktsioonide koordinaatorid äh, kontrollivad üle, kes, kelle eest, kes teie fraktsioonis üldse hääletab, et teil oleks õige hulk inimesi. nii, avan nüüd hääletuse. roheline proua Johanna, punane härra Solo. hääletus on alanud. O, jeszcze muszę kartę włożyć. ma panen parem enda kaardi siis ka masinasse. Czy głosowa... Głos, jeszcze w tej chwili można dokonać zmiany, dopóki nie ogłoszę... Hääletus endiselt kestab. Senikaua, kuni ma pole öelnud, et hääletus on lõppenud. Kas kõik on hääletanud? Üks sotsiaaldemokraatide hääl on ülearu. Olgu, nüüd on kõik korras. nüüd on kõik korras. nüüd on kõik õige. ehk siis äh, häälte hulk on ka korrektne, seega lõpetame, sulgeme hääletuse. millised on tulemused? palju õnne, proua Joanna, teid valiti uueks aseesimeheks ning kutsume teid kohe siia ette. jah, siin on teile ka kohe koht olemas przystępujemy do realizacji do głosowania. Nüüd võime minna hääletuse juurde veel kord palju õnne. ja annaksin kohe sõna proua Garciale, sest hääletame täna tema raporti üle, see on väga huvitav teema. me räägime Euroopa Liidu lamba- ja kitsekasvatuse sektori praegusest olukorrast ja tuleviku väljavaadetest ma eeldan, et teie oskate kõige paremini selgitada muudatusettepanekuid siia raportisse, palun. suur aitäh teile, kõigepealt sooviksin öelda, et äh, see äh, raport tegeleb väga keerulise valdkonnaga, see on väga äh, suuri kaotusi kannatanud viimastel aastakümnetel ning meie komisjonis praktiliselt üksmeelselt on otsustatud, et peame sellele sektorile erilist tähelepanu pöörama ja e, see sektor, see raport võttis väga suure töö, tegime variraportööridega suure töö ära, tänan neid selle eest, tänan kõiki fraktsioone, e, fraktsioonide sekretariaate, e, sekretariaati samuti tubli koostöö eest ning leian, et päris palju on kompromissmuudatusettepanekuid ja põhjenduspunkte ning äh, seega äh, hoolimata sellest, et raport on pikk, äh, ei tohiks hääletus väga kaua võtta, see muudatus, kompromissmuudatusettepanekud seitseteist, kaheksateist võtavad kokku õigusloomelise ettepaneku ja siis on veel kompromissmuudatusettepanekud põhjenduspunktide kohta. seega oleme teinud ära kõik selleks, et hääletus läks kiiresti et tulemus oleks võimalikult tasakaalustatud, loodetavasti hääletusel probleeme ei tekkinud, ei teki isegi mitte nende jaoks hmm.. ning äh, siin on veel üks asi, ehk siis, et me peaks saama mitmeid muudatusettepanekuid korraga hääletada, hääletusnimekirjas võib hääletada kompromissmuudatuse ettepanekuid viisteist kuni seitseteist sest, äh, sest see äh, iseloomult on need ühesugused, suur aitäh kõigile. loodetavasti hääletus läheb hästi ning et teised kolleegid täiskogul seda raportit äh, toetavad, sest see, see sektor on väga oluline ja vajab meie toetust. suur aitäh teile! aitäh! võimegi kohe hääletama hakata. kui meil on abi vaja, siis küsime teilt. muudatusettepanek üks, kes on poolt? vastu. vastu võetud kaks, poolt, vastu. tagasi lükatud kolm, poolt, vastu. tagasi lükatud neli, poolt vastu võetud, viis poolt, vastu võetud, kuus poolt, vastu. kontrollime, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud kahe häälega seitse poolt, vastu, tagasi lükatud, kaheksa poolt, vastu, tagasi lükatud, üheksa poolt, vastu võetud. kompromiss üks, elektrooniline hääletus, hääletus on alanud. otsinam kutsumine. Zamykam głosowanie. Hääletus on lõppenud kompromiss on vastu võetud. sada nelikümmend kaheksa poolt vastu võetud. kakssada kaheksakümmend neli poolt vastu võetud, kompromiss kaks. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud vastu võetud. sada nelikümmend viis poolt. vastu võetud. sada nelikümmend viis, sada nelikümmend kuus poolt, vastu, tagasi lükatud. sada nelikümmend seitse poolt, vastu võetud, sada viiskümmend poolt, vastu kontrollime, sada viiskümmend, hääletus on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. kolmsada kakskümmend kaks poolt, vastu võetud kolmsada kuuskümmend viis poolt, vastu võetud sada 100 viiskümmend kolm poolt, vastu, tagasi lükatud, sada viiskümmend neli poolt, vastu, äh, vastu, tagasi lükatud, sada viiskümmend viis poolt, vastu, tagasi lükatud, sada viiskümmend kuus poolt, vastu, tagasi lükatud, sada viiskümmend seitse poolt, vastu, tagasi lükatud, sada viiskümmend kaheksa poolt, vastu, tagasi lükatud sada kuuskümmend poolt, vastu, tagasi lükatud. sada kuuskümmend üks poolt, vastu, tagasi lükatud. kompromiss. kõigepealt kontrollime sada kuuskümmend üks. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud vastu võetud. kompromiss kolm. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. kolmsada kaheksakümmend üks. härra Neikovilt poolt. vastu võetud. sada seitsekümmend kaks poolt. vastu võetud sada seitsekümmend kolm ja kolmsada kakskümmend kolm poolt. vastu võetud sada seitsekümmend kuus poolt. vastu. kontrollime. hääletamine on alanud. Zamykam głosowanie. hääletamine on lõppenud tagasi lükatud. sada seitsekümmend seitse poolt, vastu, tagasi lükatud. selge enamus, olgu, kontrollime. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud sada seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, tagasi lükatud. sada seitsekümmend üheksa poolt, vastu võetud. sada kaheksakümmend poolt, vastu võetud. kompromiss neli. hääletamine on alanud. otwieram zamykam hääletamine on lõppenud. vastu võetud. sada üheksakümmend viis härra Anton poolt, vastu võetud sada üheksakümmend kuus poolt, vastu võetud kakssada kaks poolt, vastu võetud kakssada neli poolt, vastu, tagasi lükatud kakssada seitse poolt vastu võetud. kompromiss viis, hääletamine on alanud. Otwieram głosowanie. Zamykam głosowanie. Hääletus on lõppenud. vastu võetud. järgmisena kakssada kuusteist poolt vastu võetud. kolmsada viiskümmend kuus poolt, vastu võetud. sada üheksakümmend neli poolt, vastu. kontrollime sada üheksakümmend nelja. hääletus on alanud sada üheksakümmend neli. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. kakssada seitseteist poolt, vastu, tagasi lükatud. kakssada kaheksateist poolt, vastu, tagasi lükatud. kolmsada kaheksakümmend kuus poolt, vastu võetud. kakssada kakskümmend poolt, vastu, tagasi lükatud. kompromiss kuus, hääletus on alanud Zamykam głosowanie. Hääletus on lõppenud. vastu võetud. kakssada kakskümmend üheksa poolt. vastu võetud. kakssada kolmkümmend poolt, vastu, tagasi lükatud. kakssada kolmkümmend kuus poolt, vastu, tagasi lükatud kakssada kolmkümmend kaheksa, äh, kontrollime kakssada kolmkümmend kuut. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kakssada kolmkümmend kaheksa poolt, vastu Te ei tõstnud korralikult kätt. kontrollime kakssada kolmkümmend kaheksat, hääletus on alanud. kakssada kolmkümmend kaheksat hääletame. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kolmsada seitsekümmend poolt vastu võetud. kolmsada kaheksakümmend viis poolt vastu võetud kompromiss seitse, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud eh, kakssada nelikümmend kaheksa poolt, vastu võetud kakssada viiskümmend kaks poolt, vastu. kontrollime eh, kakssada viiskümmend kahte ma ei tea, kas härra Andrüü hääletas poolt või vastu, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kakssada viiskümmend kolm poolt, vastu. hääletus on alanud, kontrollime kakssada viiskümmend kolm. Zamykam głosowanie hääletus on lõppenud. vastu võetud ühe, üks poolthääl on rohkem ja kakssada viiskümmend kuus poolt vastu võetud. kompromiss kaheksa ei, esimees parandab ennast, järgmisena hääletame kakssada seitsekümmend neli ja poolt vastu võetud kompromiss kaheksa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kakssada kuuskümmend neli poolt. vastu võetud kakssada kuuskümmend viis poolt, vastu võetud. kakssada kuuskümmend seitse poolt, vastu võetud. kakssada seitsekümmend viis poolt, vastu võetud. kompromiss üheksa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud, kakssada kaheksakümmend viis poolt, vastu, tagasi lükatud kompromiss kümme, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kakssada üheksakümmend neli poolt, vastu võetud. kompromiss üksteist, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud. kolmsada kaheksakümmend härra Povilt poolt, vastu, tagasi lükatud. kolmsada kaheksakümmend kolm poolt, vastu, kontrollime, kolmsada kaheksakümmend kolme hääletus on alanud. Zamykam głosowanie. Hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kompromiss kaksteist, hääletus on alanud. kompromiss kaksteist, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud vastu võetud. kolmsada viis Noihl Tarabellalt äh, poolt vastu. kontrollime. hääletus on alanud, kolmsada viis. hääletus on lõppenud. vastu võetud kolmsada kuus poolt, vastu võetud, kolmsada kaheksa poolt, vastu võetud, kolmsada üheksa poolt, vastu võetud. kompromiss kolmteist, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kolmsada kakskümmend üks poolt vastu, tagasi lükatud. kompromiss neliteist, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kompromiss viisteist, kuusteist, seitseteist, hääletame neid korraga. hääletus on alanud kolme kompromissi kohta Zamykam głosowanie. Hääletus on lõppenud. ja nüüd äh, kolmsada seitsekümmend üks, palun. poolt, vastu võetud. kompromiss kaheksateist. hääletus on alanud hääletame kompromissi kaheksateist. hääletus on lõppenud. vastu võetud, kolmsada kakskümmend poolt, vastu võetud, kolmsada kakskümmend viis poolt kolmsada kakskümmend võeti vastu kas te soovite seda kontrollida? no väga hea, kontrollime kolmsada kahtekümmend, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. järgmisena kolmsada kakskümmend viis poolt, vastu võetud. kakssada nelikümmend üheksa poolt vastu. kontrollime, kontrollime elektrooniliselt. hääletus on lõppenud. vastu võetud ühe poolthäälega. nii, kolmsada kakskümmend kakskümmend viis, kakssada viiskümmend üks on vastu võetud, järgmisel kolmsada kakskümmend kaks poolt vastu võetud. järgmisena kompromiss üheksateist hääletus on alanud. hääletus on lõppenud järgmisena kolmsada kolmkümmend poolt, vastu võetud, aitäh. kolm, seitse, viis poolt, vastu võetud. kolm, seitse, kuus poolt, vastu. kontrollime elektrooniliselt. kolmsada seitsekümmend kuus. hääletus on lõppenud vastu võetud. kakssada üheksateist poolt, vastu tagasi lükatud, kakssada viiskümmend poolt, vastu, vastu võetud, kolm seitse kaks poolt, vastu tagasi lükatud, kolmsada seitsekümmend kolm poolt, vastu võetud, kakssada viiskümmend neli poolt, vastu tagasi lükatud. kaks, viis, viis poolt, vastu. hääletus on alanud, kontrollime seda. hääletus on lõppenud vastu võetud palju õnne, härrad Neuchelid, ära välja. nüüd kompromiss üks. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. nüüd muudatus neliteist poolt vastu võetud, kuusteist poolt, vastu võetud, seitseteist poolt, vastu võetud, kaheksateist poolt, vastu. kontrollime kaheksateist, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud üheksateist poolt, vastu, tagasi lükatud, kakskümmend poolt, vastu võetud, kakskümmend üks poolt, vastu võetud, kakskümmend kaks poolt, vastu võetud, kakskümmend kolm vastu. kontrollime kahtekümmend kolme, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. põhjend-, eh, kompromiss kaks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kakskümmend viis poolt vastu, tagasi lükatud, kakskümmend kuus poolt. kas te soovite kahtekümmend viite kontrollida? ei, kakskümmend kuus poolt, vastu, tagasi lükatud, kakskümmend seitse poolt, vastu. kontrollime kakskümmend seitset Zamykam głosowanie hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, kakskümmend kaheksa poolt, vastu, tagasi lükatud. kompromiss kolm, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud, kolmkümmend üheksa poolt vastu, tagasi lükatud, nelikümmend üks poolt, vastu võetud, kompromiss neli, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud, nelikümmend üheksa poolt, vastu võetud, viiskümmend üks poolt, vastu võetud kompromiss viis, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud, viiskümmend kolm poolt, vastu võetud, viiskümmend neli poolt, vastu võetud, viiskümmend viis poolt, vastu võetud, viiskümmend kuus poolt, vastu võetud, viiskümmend seitse poolt, vastu võetud viiskümmend kaheksa poolt, vastu. kontrollime viitkümmend kaheksat, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud viiskümmend üheksa poolt, vastu, tagasi lükatud. kuuskümmend poolt, vastu, tagasi lükatud. kuuskümmend üks poolt, vastu, tagasi lükatud. kuuskümmend kaks poolt, vastu, tagasi lükatud. kuuskümmend kaks poolt, vastu, kontrollime kuuskümmend kolme Zamykam głosowanie. Hääletus on lõppenud. vastu võetud, kuuskümmend neli poolt, vastu, vastu võetud, kuuskümmend kuus poolt, vastu võetud, kuuskümmend seitse poolt, vastu, kontrollime kuuskümmend seitset, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, kuuskümmend kaheksa poolt, vastu võetud, kuuskümmend üheksa poolt, vastu võetud, seitsekümmend poolt, vastu, tagasi lükatud, seitsekümmend üks poolt, vastu võetud, seitsekümmend kaks poolt, vastu võetud, seitsekümmend kolm poolt, vastu võetud seitsekümmend neli poolt, vastu võetud. seitsekümmend viis poolt, vastu võetud. seitsekümmend kuus poolt, vastu, tagasi lükatud. seitsekümmend seitse poolt, vastu, tagasi lükatud. seitsekümmend kaheksa poolt, vastu võetud. seitsekümmend üheksa poolt, vastu, kontrollime, seitsekümmend üheksat hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud kaheksakümmend poolt. sama enamusega vastu võetud. kompromiss kuus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud üheksakümmend kaks poolt, vastu, tagasi lükatud. üheksakümmend kolm poolt, vastu, tagasi lükatud. üheksakümmend neli poolt, vastu, tagasi lükatud. üheksakümmend viis poolt, vastu võetud. üheksakümmend kuus poolt, vastu võetud. üheksakümmend kaheksa poolt, vastu võetud. üheksakümmend üheksa poolt vastu, tagasi lükatud. sada poolt, vastu, tagasi lükatud. sada üks poolt, vastu. kontrollime sada ühte, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud sada kaks poolt vastu, tagasi lükatud, sada kolm poolt vastu. kontrollime sada kolme, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud. palju õnne, sada viis poolt, vastu võetud. kompromiss seitse, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. sada kümme poolt, vastu, vastu võetud aga kontrollime igaks juhuks ikkagi üle. hääletus on alanud, hääletame sada kümmend. Zamykam. hääletus on lõppenud, vastu võetud. sada üksteist poolt, vastu võetud, sada kaksteist poolt, vastu. ma ei tea, kuidas härra Andriu hääletas, kontrollime elektrooniliselt. sada kahteteist hääletus on alanud proszę, ja pierwszy patrzę na głosowanie koordynatorów, dopiero później na salę. ma vaatan, kuidas hääletavad koordinaatorid ja kuidas hääletab saal, hääletus on lõppenud. vastu võetud. sada kolmteist ja ka sada neliteist, sada viisteist, sada kuusteist poolt vastu vastu võetud. soovite kontrollida, kontrollime. ootame, et härra Janov äh, äh paneks oma hääletuskaardi sisse, võib-olla teie hääl on otsustav, kas olete nüüd valmis? siis on hääletus lõppenud. vastu võetud sada seitseteist poolt, vastu. kontrollime. hääletus on alanud. hääletus on alanud, sada seitseteist, hääletus on lõppenud vastu võetud, sada kaheksateist vast-, poolt, vastu vastu võetud. sada kakskümmend kaks poolt, vastu võetud. sada kakskümmend neli poolt, vastu. kontrollime sada kahtekümmend nelja, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. sada kakskümmend viis poolt, vastu võetud. sada kakskümmend kuus poolt, vastu võetud. sada kakskümmend kaheksa poolt, vastu võetud. ja nüüd hääletame resolutsiooni ettepanekut muudetud kujul. nimeline hääletus, hääletus on alanud. Otwieram głosowanie. Zamykam głosowanie hääletus on lõppenud. vastu võetud. palun, palju õnne, proua Rahv, teil on nüüd sõna. tahaksin öelda veel kord kõigile suur aitäh teie toetuse eest, suur aitäh ka eh, kitsekasvatussektori poolt ja loodetavasti saame suure toetuse äh, ka täiskogul. nii et äh, tänan veel kord ja äh, palju õnne kõigile! sprawozdanie sektor warty rozwoju oba sektory warte rozwoju. jeszcze raz pani poseł gratulujemy see on ilmselgelt väga oluline sektor, suur tänu veel kord meie raportöörile. okei, Philip Zažonju break, two minute. teeme kaheminutilise pausi. mamy bardzo interesujący punkt. Zazieleni. nii, nüüd väga huvitav päevakorrapunkt, rohestamine. räägime selle äh, valdkonna muutustest äh, praeguse reformi käigus. mis puudutab ÜPP-d pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat meie juurde on tulnud ka Euroopa Kontrollikoja esindaja härra Saamo Järebi. ning tema tutvustab meile eriaruannet rohestamistoetuse kohta. see on siis esimene selline analüüs selle süsteemi kohta ning me kindlasti ootame seda suure huviga. rohestamine, rohestamistoetus on uut tüüpi toetus ning esimest, esimest korda maksti seda kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal tootjatele. sellel, äh, äh, selle skeemi eesmärk on äh, leevendada teatud negatiivseid mõjusid mis kaasnevad põllumajandustegevusega äh, nii keskkonnale kui kliimale ning äh, härra Jeerep tutvustab siis oma aruannet. omalt poolt ütlen veel, et see teema huvitab mind väga, sest tegemist on üsna vastuolulise küsimusega ja ma ootan suure põnevusega, mida härra Järvil öelda on? härra Tess ja härra Castro näiteks meie hulgast on teatud aspekte selles poliitikas Omnibussi all juba üritanud parandada, aga Kontrollikoja poolne info kindlasti aitab meie tööle kaasa, palun. Thank you, chair aitäh, härra esimees, austatud komisjoni liikmed, ma tutvustaksin siis eriaruande äh, peamisi aspekte rohestamistoetuse kohta. rohestamine toodi sisse kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta ÜPP reformiga, see on uus otsetoetus põllumajandustootjatele, see mehhanism peaks äh, toet-, Äh, le leevendama, parandama siis ÜPP keskkonna ja kliima äh, äh, alast tegevust. see moodustab kolmkümmend protsenti kõikidest otsetoetustest ning umbes kaheksa protsenti Euroopa Liidu eelarvest. põllumajandustootjad said esimesed äh, toetusmaksed kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarveaastal äh,. taotlused esitati kahe tuhande viieteistkümnendal aastal. meie peamine järeldus auditist on, et rohestamine praegusel kujul tõenäoliselt ei paranda eriti äh, ÜPP äh, keskkonnaalaseid, äh, alast tegevust. see tavaliselt peegeldab tavapõllumajandustegevust. kuuskümmend viis protsenti põllumajandustootjatest saavad kasu nendest toetustest, kuigi neil mingisuguseid rohestamiskohustusi ei ole. seega Äh, on äh, selle positiivne mõju väga piiratud, ainult viie, see mõjutab ainult viit protsenti põllumajandusmaast. nüüd tooksin siis äh, välja selle seitsmekümne kolme protsendi või seitsmekümne seitsme protsendi põllumajandusmaa aspekti, mida komisjon on kasutanud. isegi kui tootjad pidid mitmekesistama oma kultuure, siis ainult Äh, siis muutus ei olnud äh, väga märkimisväärne, sest äh, põllumajandustootjad juba ennem täitsid rohestamisreegleid. seetõttu meie arvates on sellel indikaatoril väga väike mõju me järeldasime, et komisjon ei ole paika pannud konkreetseid eesmärke või kuidagi täpsustanud, kuidas me äh, peaks rohestamine positiivsemalt mõjutama keskkonda ja kliimat. Äh, rohestamist saab äh, seostada meie pinnasekaitse raamistikuga, kahe tuhande kahekümnenda aasta kliima- ja energiapaketiga, kahe tuhande kolmekümnenda aasta kliima- ja energiavõrgustikuga mis on seotud kasvuhoonegaaside heitmetega ning see on seotud ka Euroopa Liidu bioloogilise mitmekesisuse strateegiaga, aga kui meil ei ole konkreetseid eesmärke ÜPP-s, siis ei saa olla meil ka mingisugust kõikehõlmavat lähenemist. me peaks esitama küsimuse, kas rohestamine peab parandama keskkonna olukorda või aeglustama keskkonna olukorra halvenemist kui vaadata nüüd neid indikaatoreid, no nagu näiteks äh, põllumaa äh, lindude indeks, siis see on halvenenud. küsimus ei ole selles, et kas, vaid kui palju peame me parandama keskkonnaalast tegevust ÜPP-s, selle jaoks on meil vaja ka usaldusväärseid andmeid. leidsime ka, et eelarveline jaotus rohestamise jaoks ei ole põhjendatud rohestamismaksed on umbes kaks, kaheksakümmend eurot hektari kohta, samas komisjon oma mõjuhinnangus hindas, et keskmised kulud ei peaks ületama kolmekümmet eurot. meie uuringud näitavad väga erinevat mõju talunikele, ka nelikümmend protsenti äh, äh, talunikest said ainult kümme äh, eurot ja kaks protsenti talunikest üle saja euro hektari kohta. kultuuride mitmekesistamine ei toonud kaasa näiteks külvikorra paranemist greening at rohestamine muudab äh, märkimisväärselt keerulisemaks äh, kogu protsessi ning äh, see komplekssus on seotud kattuvustega rohestamise ja teiste ÜPP valdkondadega ning üks äh, sellega seotud tahkudest äh, on see, et äh, rikkumismäärad oleks rohestamise puhul kõrgemad. liikmesriigid ei kasutanud paindlikkust rohestamise sisseviimisel, eriti puudutab see ökoloogilise kasutuse eesmärgiga maa-alade juhtumit ja teisi kliima- ja keskkonnasõbralikke poliitikaid. pigem üritatakse rohestamist sisse viia sellisel viisil, mis vähendab äh, võimalikult survet neile endile ja äh, põllumeestele. seega komisjon peaks äh, välja töötama otsese sekkumispoliitika ÜPP panuse kohta keskkonna ja kliima küsimustega seotud eesmärkide juures Euroopa Liidus ning põllumeestel peab olema ligipääs ÜPP maksetele ainult siis, kui nad ähm, suudavad täita head põllumajanduse keskkonna, eh, häid põllumajanduse keskkonnatingimusi ja rohestamisnõudeid. samuti eh, tuleb, eh, tuleb ka tasustada põllumehi teenuste eest, mis ületavad praeguseid minimaalseid keskkonnanõudeid. samuti peaksid liikmesriigid suutma näita, näidata, et enne rakendamist äh, kasutatavad äh, variandid äh, olid tõhusad ja äh, aitasid saavutada sätestatud eesmärke. suur aitäh teile, kui soovite, olen valmis vastama küsimustele. Dziękujemy za prezentację, bardzo zwięzłą, konkretną. Suur aitäh selle ettekande eest Tee oli väga põhjalik. proua Rans Garcia kõigepealt. suur aitäh teile, ma sooviksin tänada eh, kontrollikoja esindajad ning eh, üks eh, mõte, mille te välja ütlesite, üllatab mind, kui te räägite seitsmekümne ühest protsendist põllumeestest, kes rohestamist ei kasuta, sest vastavalt sellele, kuidas ÜPP äh, sambasse raha jaotatud on, siis üks aspekte, mida me kõige rohkem kritiseerime, on just äh, raha jaotussüsteem, sest äh, kõige suuremad põllumajanduslikud majapidamised saavad kõige suurema hulga toetustest sest tegelikult peaks rääkima mitte niivõrd tootjatest kui territooriumist ja seega sellisel juhul seitsekümmend üks protsenti on väga suur arv. ning äh, te räägite äh, rohestamise rollist, äh, ökologiseerimisest, selle eesmärgiks on ju intensiivset põllumajandust piirata, mis, sest intensiivne põllumajandus aitab kahtlemata kogu maailmas tootlikkust suurendada, aga äh, Äh, ja see on muidugi kahtlemata väga hea, aga teisest küljest äh, toetused, äh, ökoloogilised toetused ei ole nii kulukas olnud. ütlete, et nad on olnud kulukad oma dokumendis ning tegelikult samas kulud on kasvanud ühe protsendi ees ja samas keskkonnamõjud on olnud äärmiselt positiivsed minu meelest üks protsenti ei ole väga suur äh, summa, millest rääkida. ning äh, ütlete oma dokumendis ka seda, et teie ettepanek on, et kõik toetused oleks, äh, see sõltuksid e-, keskkonnaeesmärgide täitmiseks, see võtab aga ära minu meelest meie põllumeeste konkurentsivõime. eriti praeguses olukorras, kus meie kaubandus Eh, lepingutes kolmandate riikide sama nõud-, tegeda sama nõudmisi ei esita ja sellega seoses meie põllumehed on mm, ebaõiglaselt keerulises olukorras. seega peab mõtlema selle peale, kuidas meie põllumajandus saaks praeguste väljakutsetega toime tulla nii keskkonna kui majanduslikus küsimuses ning eh, seda aga äh, ainult siis, kui võetakse arvesse eriti erineva Euroopa, erinevate Euroopa piirkonna äh, olukorda ja samuti ka erinevate põllukultuuride äh, olukorda, näiteks mõned äh, põllukultuurid ei, ei vasta keskkonnatingimuslikkusele, mis ÜPP viimase reformiga sisse viidi, me ei soovi, aga äh, et, et äh, me ei soovi, aga et kaotatakse ära Ehm, alalised eh, eh, põllumaad, mida, mille sissejuhimine nii raske oli. Äh, aitäh selle ettekande eest. Te ütlesite selgelt välja selle, mida me kõik kartsime, ehk siis, et tegelikult rohestamisel mingisugust positiivset keskkonnamõju ei ole. ma olin hämmastunud, kui komisjon oma numbritega välja tuli et see seitsekümmend viis protsenti näiteks. tegelikult on need numbrid palju madalamad, minu arvates komisjon peab olema siin meiega aus, mida nad on tegelikult saavutanud me peame mõtlema, mida me saame järgmise reformi käigus saavutada. milline mõju võiks olla rohestamisel tulevikus, mida me saame oma põllumajandustootjatele pakkuda. me arvame alati, et rohestamisel on positiivne keskkonnamõju, seda me peame aga kõigepealt tõestama. ning me peame mõtlema, äh, kuidas seda saavutada. ma ei tea, kui kaugel on äh, järgmise reformi läbirääkimistega jõutud milliseid samme praegu kaalutakse astuda, aga minu arvates on meil vaja parandada seda, mida me senini oleme saavutanud. Te mainisite seda, et paindlikkust kasutatakse selleks, et standardeid alandada. see on üks meie probleeme. meie nõuded rohestamise jaoks on liiga nõrgad ning seega saab olema ka selle mõju nõrk. ja siis tuleb välja ka, et, et mõju on väike sellepärast, et süsteem on liiga bürokraatlik. me peame ju pidama eesmärki silmas, ehk siis keskkonnakaitset ning vaatama, kuidas selle jaoks raha tulevikus makstakse me peaksime raha maksma rohkem keskkonnasõbralikele äh, põllumajandustavadele. me soovime toetada äh, ju keskkonna olukorra parandamist, suur tänu selle aruande eest, minu arvates sõnum oli siin väga selge, meil on nüüd aasta aega kogemusi olemas, ma olen aru saanud, et järgmise aasta jooksul asjad väga palju ei muutu. Te rääkisite siin ka sellest omnibus läbirääkimisest. ma ei tea, mida me suudame siin saavutada omnibussi all. võib-olla oleme siin natukene hiljaks jäänud, aga me peame nüüd analüüsima selle äh, dokumendi läbi ning parandama kogu süsteemi. härra Tõnano. suur aitäh teile. Te räägite oma aruandes sellest, et praegu ei ole piisavalt kasutatud äh, põllukultuuride vahendamist ja et et äh, see äh, mitmpõllukultuuri kasutamine ei ole nii tõhus kui põllukultuuride vaheldamine ning äh, äh, te ütlete, et see võiks parandada äh, rohestamistulemusi, aga praegusel hetkel on küsimusi Maailma Kaubandusorganisatsiooni nõuete kohta, see on eriti kahetsusväärne, sellepärast et need reeglid on palju, väga palju, väga roh-, palju rohkem kohaldamisvõimelised äh, ning äh, praegusel hetkel äh, me peaks rääkima äh, rohestamise erinevatest tahkudest, mitte ainult ökoloogilistest tahkudest. eriti puudutab see lämmastikku siduvatest, siduvaid kultuure ja te räägite ka selgelt sellest, et komisjoni esialgsed äh, rohestamise ettepanekud olid äh, palju ambitsioonikamad ning äh, seega praegused nõuded, mis otsemaksetest kolmkümmend protsenti võtavad, ei ole toonud kaasa soovitud tulemusi. ja kas te ei pelga et äh, uus paindlikkus, nagu komisjon seda välja pakub praegu, nõrgestaks rohestamist veelgi. Merci. suur tänu. aitäh. Äh, soovisin küsida, et kas te äh, ma tahaksin alustada teistmoodi, ma tahaksin teid tänada selle avatud sõnavõtu eest Te ei öelnud aga mitte midagi eriti uut. samas te ütlesite seda selgelt, selle eest ma tahaksin teid tänada ning Te pidasite siin ka silmas eelarvelisi aspekte, selle eest tahaksin teid tänada. oluline on, et me meie maksurahadega, maksumaksjate rahadega õigesti ümber käime, vähemalt Saksamaal on selline komme. Te ütlesite, et põllumajandustootjatele Äh, põllumajandustootjad saavad äh, nüüd rohel, rohestamistoetust kasutada nii, et tegelikult sellel mingisugusel, äh, mingisuguseid keskkonnamõjusid ei pruugi ollagi. see on selline ebameeldiv tõdemus, et raha on olemas, midagi head teha, aga positiivseid mõjusid sellel ei ole. me öö, öö, maksame toetusi, mis ei toimi ning öö, selliseid toetusi, mis tegelikult toimiks, me ei anna. avaliku sektori raha Euroopas saab tegelikult ju kasutada ainult avalikkuse huvide Äh, huvide toetuseks. me peame tagama, et et raha eraldatakse tõesti keskkonna olu, olukorra konkreetseks parandamiseks. me peame oma lähenemist muutma ning teie oma aruandes ütlete ka, et kodanikel nii sektoris sees kui väljaspool on õigus teada, kes mille jaoks kui palju raha saab. uues ÜPP-s peab meil olema võimalus ka selgitada, miks põllumajandustootjad Euroopast raha saavad. see on hädavajalik siin räägitakse kogu aeg, et inimesed äh, on eemaldunud Euroopa projektist, äh, äh, võõrdunud sellest ning nad ei mõista, miks sellist raha põllumajandusele makstakse. otsetoetused on otsetoetused selle jaoks, et nad makstaksegi otse konkreetse asja jaoks, aga me peame ütlema selgelt, millised on meie eesmärgid Neil on vaja selgemalt ennast väljendada selles valdkonnas, sest inimesed on segaduses, mida siin saavutatakse, üritatakse saavutada. esimees, tänan teid suurepärase ettekande eest, Euroopa Kontrollikoda kritiseeris avalikult eh, ÜPP rohestamispoliitikat, kahetsedes seda, et ehm, see tekitab lisa, liigseid Äh, liigseid piiranguid ja selle kasu on väga piiratud kõigest. kõigest viiel protsendil juhtudest on täheldatud positiivseid mõjusid ning tuleb rõhutada ka seda, et äh, suur hulk põllumeestest äh, ei ole oma põllumaja, põllupidamistavasid muutnud ning oleks võib-olla te peaks mõtlema selle peale, et äkki praegune põllumajandussüsteem ei olegi nii keskkonnavaenulik, kui Äh, arvatakse. praegusel hetkel ÜPP ohverdab äh, osa äh, põllumeestest ja ma tahaksin teada, kas lõppkokkuvõttes põllumehed saavad oma õigustatud ootustele vastuseid rohestamispoliitika osas, aitäh. Pan poseł Dante. Danton tänan, härra esimees. mind üllatab see raport, mis meile esitati. ma asjatult otsisin, mis kuupäeva, koostamiskuupäeva ning millise perioodi kohta kogu see analüüs käib. ning äh, praegune Eh, jääb selline mulje, et, eh, et oodatakse tulemusi väga erinevat, eh, erineva ajakavaga, näiteks mitmekesistamise tulemused rohemaadel võtavad väga pikalt aega, me hääletasime raporteid kaks tuhat kolmteist lõpus ja enamus liikmesriikidest äh, hakkasid eh, kasutama rohestamist kahe tuhande viieteistkümnendal aastal. ÜPP ja meie põllumehed eh, on eh, aktiivsed majandus, majandustegijad ning muudatused toimuvad väga järk-järguliselt. kui raport on aastal kaks tuhat kuusteist koostatud, siis see on alles teine aasta, kui rohestamist ÜPP-s kasutati ning viis protsenti põllumaadest, mis on staatust muutnud mis on rohkem kooskõlas äh, ressursside äh, kaitsmiseks, äh, see on suur samm edasi, viis protsenti ei ole sugugi mitte vähe Euroopa Liidus. ning olen nõus sellega, mida ütleb Kontrollikoda eesmärkide defineerimise kohta. kui me suudaks olla äh, pisut arukamad selles osas, milliseid äh, eesmärke soovime ka saavutada, siis oleks mõistlik sõnade tegemisest tegude juurde jõuda ning äh, meil oleks praegusel hetkel vaja kõiki kergemini rakendatavaid vahendeid, et süsinik jääks linnasesse, et linnased kaitstet-, kaitstakse ja enamuses eh, riigis võib öelda, et toimub eh, meetodite vulgariseerimine ja need pole eh, kogu territooriumil sugugi mitte levinud, nii et minu meelest tegelikult tulevikuperspektiivid on selles uuringus täielikult puudu. ÜPP on eelkõige majanduspoliitika, mille eesmärgiks on kompenseerida seda, et äh, Euroopa tootja, Euroopa tarbija ei soovi tegelikku hinda maksta toiduainete eest ning äh, ja ning äh, põllumajandustootja kulude eest tegelikult ei saa vastutada, sest vahendajad võtavad nii suure portsu rahast endale. aitäh teile. härra Di Castro. Castro, aitäh teile, esimees, aitäh kontrollikojale selle sõnavõtu eest ning äh, tuletab see meelde mõtteid, mida juba jagasime siin komisjonis. Äh, juba Omnibussi määruse juures me soovisime äh, teatud muudatusi täheldada ja te rääkisite, et ma nägin rõõmuga meie komisjoni panusest Omnibussi määrusesse. kuid Eh, eh, siin on räägitud kolmest meetmest, millest eh, oluline on põllukultuuride vahetamine. loomulikult Euroopas on erinevad põllumajandamistingimused Rootsist Küprosele, seega meil seega tuleb arvesse võtta reaalseid objektiivseid äh, tingimusi erinevates piirkondades ning äh, seda peaks arvesse võtma ka ÜPP uue reformi juures. meil on äh, väga palju tehtud ettepanekuid, praegusel hetkel võetakse arvesse konkreetsed objektiivsed võimalused ja eesmärgid ning praegusel hetkel on objektiivseid põrgusi, põhjusi, miks ei ei kasutata äh, rotatsiooni, kasutatakse rotatsiooni mitmekesistamise asemel. ning äh, võib-olla järgmine reform peaks äh, tegelikult ära hoidma seda, et ei, de facto ei muutuks de facto kahekümne seitseks ÜPP-st Eh, vaid et oleks ikkagi üks ühtne poliitika ja liikmesriigid saaks teha oma valikuid vastavalt nende objektiivsetele omadustele. mida Kontrollikoda sellest arvab? härra Tess, suur tänu, härra esimees. suur tänu selle aruande eest. kui nüüd lugeda seda aruannet, siis võib näha, et et äh, kontrollikoda võib-olla päris hästi ei mõista äh, olukorda kõige paremini. Saksamaad vaadates, siis meil on sada seitsekümmend neli tuhat hektarit äh, lämmastikku siduvaid kultuure samas äh, see tähendab seda, et kolmandik jub- äh,, Saksamaa põllumajandusmaast juba äh, langeb selle rohestamise alla. ning kui vaadata äh, nüüd praeguseid tulemusi, äh, tagajärgi äh, näiteks väiketootjatele, kellel on võib-olla umbes nelikümmend hektarit ainult Äh, milline on näiteks nende äh, taimede mõju, äh, mis me, mil-, me, mil-, milline saab, milline saab olema meie selle rohestamise pikema perspektiivi mõju, see aruanne tegelikult ei võta väga hästi arvesse sel-, seda, milline on mõju koha peal äh, ma arvan, et äh, siin tuleb palju rohkem laskuda üksikasjadesse, et olukorda paremini mõista. Flanagan. Um, uh, I was at uh, the presentation uh, of suur tänu selle äh, raporti, selle uh, ülevaate andmise eest ja ma pean ütlema, et sellel koosolekul oli täiesti teistsugune õhustik kui täna siin mulle tundub, et me elaksime selles komisjonis justkui oma väikeses mullis ja me ei kuule seda, mis räägitakse meist väljaspool seda komisjoni. ma kuulsin, et üks liige ütles seda, et see ei maksa kuigi palju, kaheksa protsenti kogu Euroopa Liidu eelarvest, sellisel ajal, kui me arutame tõsiselt Euroopa Liidu üldist eelarvet Brexiti tõttu ja kui me arutame ka Euroopa Liidu ähm, finantsi, finantstulevikku. ja kui äh, te oleksite olnud seal eelarve kontrolli komisjoni koosolekul eile, siis äh, meil on raske sellest äh, protsendist, seda protsenti alles hoida selleks eelarveks. kindlasti kerge see olema ei saa praegu on olukord selline, et ma näen, et Euroopa Kontrollikoda eh, minu eh, kogemuste järgi on justkui eh, termomeeter, see näitab, milline temperatuur on või milline on suhtumine ja praegu meile ei meeldi see, mida termomeeter näitab, et termomeeter ei toimi ja me ei pea midagi tegema, probleemi ei ole. tegelikult kahjuks on reaalsus aga selline, et me peame midagi ette võtma, sellepärast et Euroopa maksumaksjad eh, ja parlamendi saadikud väljaspool seda komisjoni ei ole eh, selles osas nii kindlad, et, et kõigega on kõik korras. nii et me peame kaitsma seda, eh, neid, seda eelarve osa ja kui me räägime raha eraldamisest, liikmesriikides, siis me peame midagi tegema, sellepärast et olukord Iirimaal näiteks oli selline, et inimesed, eh, põllumajandustootjad, kes said suuri toetusi, said suuri toetusi ka rohestamise eest, nii et olukord on selline, et mõned eh, põllumajandustootjad saavad kolmsada eurot hektari eh, kohta ja teised kolmkümmend eurot hektari kohta, nii et see on ilmselgelt probleem. see on äärmiselt oluline, mida me täna siin arutame. ma olen juba varem äh, Eh, sellest eh, rääkinud ja selle üle kurtnud, kuidas see komisjon ei, ei suhtu sellesse tõsiselt, meil peaks täna olema siin kogu komisjon kohal, kõik liikmed, peaksime olema mures selle üle, et eh, meie eelarveeraldisi vähendatakse. me peame arutama, milliseid muutusi võiks vastu võtta, et me saame oma eelarve osa kaitsta. et kui need liikmed oleksid siin, siis saaksid nad meie eraldiste vähenemist peatada. ja mis see, see hüba? minu arvates ähm, oli üsna ebaõnnestunud äh, see äh, kuidas rohestamise Äh, makseid tehakse, sest maksed on seotud äh, nüüd tootjate sissetulekuga. see, see, sellega, et äh, par-, toetada nende konkurentsivõimet. kui rohestamine on äh, tõesti äh, ebaõnnes-, ebaõnnestunud, siis tegelikult neid makseid ei peaks ju äh, küsimärgi alla seadma, võib-olla rohestamise asemel peaks neid maksma mingisugusel muul eesmärgil. härra Pogovitš. Hvala lepa, hvala za besedo. Najprej lep pozdrav spoštovanemu gospodu Jerebu in sem vesel, ta je pripravil. suur aitäh, ma tänan härra Jerevit äh, meiega vestlemise eest, tänan ka teda selle raporti koostamise eest, see raport äh, oli väga äh, keeruline ja meie oleme need, kes peavad kontrollima liikmesriikide poolt sätestatud eesmärkide täitmist ning äh, näeme selgelt, et äh, raport on ähm, paljude eesmärkide täitmiseks, me ei ole aga eesmärke piisavalt täpselt paika pannud, me ei ole oma poliitikat äh, piisavalt täpselt sõnastanud, nii et me peame mõtlema selle peale, et see põllumajanduse rahastamine aitab meil garanteerida puhta õhu, kättesaadava hinnaga kvaliteetse toidu, kuid praegu on meil põllumajanduse jaoks vähem äh, vahendeid kui varem. peame mõtlema ka selle peale, et meie sissetulekud põllumajanduses on madalamad kui teistes valdkondades, see tähendab siis seda, et et, et põllumajapidamine oleks kergem ja mugavam, sest kogu see sektor on äärmiselt keeruline. kolmkümmend protsenti vahenditest oli mõeldud otsemakseteks meil on siin tegemist sellise süsteemiga, mis äh, mõjutab äh, kogu põllumajandust ja meil on küsimus, kas äh, praegused eesmärgid on need, mis aitavad garanteerida parema kvaliteediga õhu, vee ja pinnase, on võimalik, et selline sellised vahendid võimaldavad meil maad harida nii, et keskkonda kaitstakse, et äh, kliimamuutuste eest kaitstaks meid. siin ei ole eesmärgiks sätestada viiskümmend protsenti otsemakseteks äh, ja äh, kümme protsenti läheb neile kes, kes kaks protsenti toidust toodavad, see pole loogiline. seega on Eh, vaja selgelt eh, mõtlema, mõelda selle peale, millised on meie eesmärgid eh, ja samas peab mõtlema ka selle peale, et see kõik puudutab kaheksakümmend protsenti haritavast maast hmm.. me peame mõtlema selle peale, et et loomulikult äh, me soovime muidugi poliitikat, mis oleks oma iseloomult võimalikult, äh, äh, võimalikult toimiv, keskkonnasõbralik. peame mõtlema ka selle peale, millised väljakutsed ootavad meid tulevikus ja võib arvata, et tulevikus on meil veel vähem toetusi hektari kohta ning peab mõtlema selle peale, mida teha see siis, et äh, noored põllumehed jääks äh, oma äh, ameti juurde. Äh, paljud noored põllumehed tegutsevad väga keskkonnahoidlikult ning ma arvan, et võime selle raha investeerida sellistesse meetmetesse, sest tegemist on ju eelkõige sellise põllumajanduse säilitamisega ja keskkonnakaitsega ja see on meie esmane eesmärk. Eh, proua Mäkines. Um, suur tänu, ma arvan, et eh, eelneval kõnelejal on eh, väga õige vaatepunkt ma arvan, et tõsi on ka see, et selle komisjoni liikmed ei olnud rahul selle rohestamisettepanekuga, mida komisjon läbi surus eelmise ÜPP reformi ajal, aga ma arvan, et tuleb öelda, et see praegu on, on komisjoni üritus suunata põllumajandustoetused esimese samba alla. teiseks, ma ei näe, et seal oleks vastuolu selles, mida teie järeldate, et rohestamistoetused eh, on, eh, on selged toetused. me jagasime selle lihtsalt osadeks ja on selge, et eh, põllumajandustootjate jaoks ei ole seal vahet, nende jaoks on see kõik üks sissetulek. ja eelarvekomisjoni, eelarve kontrolli komisjoni liikmete arvamuse kohta ma tean nendest paljusid, ma arvan, et nad peaksid vaatama natuke kes, eh, nad peaksid vaatama keskmist, eh, mitte neid suuri eh, toetusi, mis pidevalt ajalehtedesse jõuavad. minul oleks paar küsimust. esiteks, kas Kontrollikoda analüüsib praegu komisjoni, komisjoni, komisjoni teatist ÜPP tuleviku kohta, sellepärast et kui meil õnnestuks, et teie ettepanekud ja teised lihtsustused eh, ühitada, siis see ei toimiks. et teie ettekujutuses oleks, eh, oleks rohestamistoetused palju keerulisemad ja ma arvan, et paljud liikmesriigid, sealhulgas ka minu riik, leiavad, et eh, vahel võetakse eh, põllumajandusmaad või eh, leibkonnad eh, välja oma keskkonnast. aga ma saan aru, et teie nii ei leia. ma näen, et te raputate pead, aga ma olen teie raportit põhjalikult lugenud, ma arvan, et te peate täpselt väljendama seda, et see kahju, mida me oleme teinud, on see, et me ei ole lasknud loomulikel eh, piirkondadel, loodusel eh, saada ÜPP toetusi, aitäh. aitäh. ma nõustun selle seisukohaga täiesti rohestamise puhul Rope. Ačiū gerbiamas pirmininkė. Iš tikrųjų labai įdomu buvo klausyti ataskaitą. suur tänu, oli väga huvitav kuulata teie ettekannet. üldiselt on mul palju kokkupuuteid põllumajandustootjatega ja ma näen, et see on nende jaoks väga oluline ja väga valulik teema. ma näen väga selgelt, et me ei ole teinud kõike, mis vajalik selleks, et programm korralikult käivitada mõndadel inimestel olid liiga suured ootused, teistel liiga väikesed. ja sellepärast teie vastus, et inimesed ei saanud seda, mida nad ootasid, ei ole piisav kuna Eh, sellele, et nendel toetustel ei ole piisavalt keskkonnamõjusid, aga mõtleme põllumajandustootjate peale, põllumajandustootjad tegid kõik, mida neilt paluti, kui nad seda ei teinud, siis nad eh, toetust ei saanud. ja kui nad tegid kõik, mis neilt oodati, ei ole nad sellegipoolest rahul, sellepärast et eh, me ootame nendelt põllumajandustootjatelt liiga palju, nii et vahel ei ole nõudmised piisavalt head ja me peame selles osas kokkuleppele jõudma praegu üritame aru saada, miks te sellistele järeldustele jõudsite. me mainisime juba selles samas arutelus siin, et üks väga oluline aspekt selle kõige juures on see, et põllumajandustootjatel on lisategevus ja lisakulud ja samal ajal ei olnud neil lisavahendeid. see raha, mida nad enne said, jagati selles programmis osalejate vahel ära. põllumajandustootjad loomulikult leiavad, et see on nende raha ja nad tahavad hakkama saada kõige väiksemate kuludega. et kui me tahaksime luua üldisemat programmi, siis peame me selleks eraldama vahendeid, muidu eh, põllumajandustootjad, kellel on väga suured kulud ja, ja kaotused, nende tulud vähenevad ja ja põllumajandus, mis juba praegu ei ole väga atraktiivne sektor, muutub inimestele veelgi vähem huvipakkuvamaks. ja kui meie nende põllumajandustootjate jaoks seda olukorda kuidagi ei kompenseeri, siis saab meil olema väga raske inimestele pakkuda taskukohast ja kvaliteetset toitu ma ei räägi siin ekspordist, ma räägin just eurooplastele suunatud eh, toidust. mul on veel üks küsimus, mis on teie arvamus? kui eh, me seame sarnaseid eh, ülesandeid kõigile, siis et rohestamisnõuded oleksid sa-, ühesugused kõigile, siis toetused erinevad. Need on väga ebaühtlased. siis kas põllumajandustootja, kes saab viiskümmend protsenti protsenti eh, mõne teise riigi toetustest ja nad teevad sama ülesandit, siis mis on teie arvamus selle kohta, aitäh? aitäh, sellega on saadikute sõnavõtud lõppenud ja annaksin ah, härra Puda. sigur ka toți ne dorim ca fermierii să câștige suficient de mult aitäh, härra esimees. meil on vaja tagada, et meie põllumajandustootjad suudaksid ellu jääda ja head elu elada. sageli küsitakse, miks talunikud nii palju raha saavad, aga tuleb ju mõista, et neil on ka suured väljaminekud, mis peaks tagama neile mõistliku kvaliteediga elu me peame ka ju tagama, et kõik meie kodanikud saaksid hea kvaliteediga toitu. ma olen külastanud ka äh, talunikke nende kodudes ning nad on alati rõhutanud äh, seda karistuste probleemi. Nad kardavad, et nad teavad, teevad mõne vea ning äh, see tuleneb sageli sellest, et neil ei ole piisavalt infot, et süsteem ei ole nende jaoks piisavalt selge nad on rikkunud mingisuguseid reegleid, eh, ilma et nad oleks seda teadnud ning siis eh, järgnevad karistused, mis on päris karmid ning eh, lõpuks on tagajärg see, et nad üldse lõpetavad tegutsemise. proua Kadenbach. kõigepealt tahaksin ma tänada Kontrollikoda, kontrollikoja inimesi pidevalt te, pideva väga hea töö eest. ja kindlasti ma ei ole ainuke, kes nii arvab. me oleme kõik väga rahul sellega, et me saame seda aruannet arutada ning me kuulsime erinevatest sõnavõttudest paljude erinevate probleemide kohta Äh, me äh, brittide lahkumisega äh, peame arvestama, et me kaotame iga aasta päris suure summa raha, kaksteist miljardit, ning seetõttu meie eelarve muutub. samas kulutame me väga suure hulga oma eelarvest rohestamise peale, seega siin on selline vastuolu kolleegi, kolleeg ei eksinud, kui ta ütles, et äh, keskkonnameetmete äh, mõjusid ei saa mõõta ühe või kahe aasta järel. aga isegi, kui me aastaid olukorda järgime, on keeruline äh, teada saada, millised meetmed, meet täpselt, kuidas on mõjunud. sest me ei ole ju selgelt defineerinud oma eesmärke me peame tagama, et tulevases ÜPP-s äh, olukord on äh, parem, sest äh, probleemid on tulevikus ju täpselt samasugused. sest kui meil eesmärke konkreetselt sätestatud ei ole, on väga keeruline ka mõõta nende saavutamist. ma tahaksin komisjoni käest teada, kas tulevastes pilootprojektides on vähemalt mõeldud selle peale, kuidas selliseid andmeid koguda nende projektide mõju kohta. meil on Euroopa Liidus suur hulk muidki keskkonnaga tegelevaid projekte, näiteks elurikkuse strateegia, meie energiastrateegia, me peaksime kõik need erinevad strateegiad kokku tooma, alles siis me saame tõelise öö, rohestamise, mis väärib oma nime. ma olen väga tänulik, et me seda asja täna saame siin arutamata, aga ma olen natukene pettunud. kolleegide sõnavõttudes, sest tegelikult meie talunikud annavad ju endast parima aga, aga samas me peame, äh, peame silmas pidama, et meie maksumaksjad täiesti õigustatult eeldavad, et nende raha kulutatakse mõistlikult. see on ju maksumaksjate raha ning neil on õigus teada, mida nende rahaga tehakse, kuhu, äh, äh, kust tuleneb see Euroopa-poolne lisaväärtus ning selleks on vaja meil ka head kontrolli kui kontrollikoda ei saa oma tööd teha, kui neil ei ole õigeid parameetreid, kuidas mõõta, kas ka raha on mõistlikult kasutatud, siis ei saa me äh, täita oma kohustust meie kodanike ees. ning äh, uue finantsraamistiku puhul tuleks ka seda arvesse võtta. kui meil ei ole usaldusväärseid andmeid, kui, kui me ei saa äh, õigesti kontrollida, kuidas avalikkuse huvides meie raha kasutatakse, siis E, ei saa me ka Euroopa eesmärke saavutada. aitäh. Przedstawiciel DG Agri, pan Pierre Basko. E, nüüd komisjoni põllumajanduspeadirektoraadi esindaja Pierre Basko. First of all, I would like to thank you, I think, for the opportunity to exchange views. suur tänu, kõigepealt ma tahaksin tänada teid e, selle töö eest et Kontrollikoda on sellise arutelu esi-, eh, aruande esitanud ja arutelu on peetud. Eh, mis puudutab eh, ühist põllumajanduspoliitikat, siis ma tahaksin kõigepealt rõhutada seda, et komisjon väljendab heameelt selle raporti või aruande üle. seda võetakse arvesse, kui me paneme paika uut roheülesehitus uues põllumajandus, ühises põllumajanduspoliitikas. keerukust võetakse samuti arvesse ja ma pean ütlema, et me oleme selle teatavaks võtnud, aga me peame olema ettevaatlikud, kui me võtame näiteks eh, aja eh, vahe, mis kulub eh, selleks, et neid tulemusi näha sellegipoolest tahaksin juhtida tähelepanu teatavatele eh, punktidele eh, sellest raportist, kuidas tulevikus eh, parandada kliimatõhusust. esiteks, Kontrollikoja raport peegeldab komisjoni arvamust, et rohestamine ja rohestamistoetused kui kui kliimapoliitikate tõhustamise meetod on väga oluline. seitsekümmend seitse protsenti kogu põllumajandusmaast Euroopa Liidus võtab arvesse vähemalt ühte või jälgib vähemalt ühte rohestamisnõuet ja see vastab umbes kahekümne viiele protsendile kõikidest eh, keskkonnanõuetest. teiseks, eh, mis puudutab eh, tavade, põllumajandustavade muutmist, põllumajandustavasid mõjutab rohestamistoetus kolmkümmend 30 kolmkümmend protsenti kogu ÜPP otsetoetustest läheb rohestamisele. ja vähemalt äh, rakendamise osas näeme me neid mõjusid äh, hiljem. ma tahaksin äh, naasta ühe peamise kriitika juurde, mis me Kontrollikojalt saime. kontrollikoda kritiseeris seda, et rohestamistoetused maksta, maks, makstakse nende tavade eest, mida eh, põllumajandustootjad juba kasutavad. ma tahaksin rõhutada seda, et eh, rohestamistoetused ei olegi suunatud eh, põllumajandustootjate tavade muutmisele. aga ka näiteks olemasolevate keskkonda toetavate tavade säilitamisele on väga oluline meeles pidada, et rohestamine ei toimi. et rohestamine et peab toimima eh, kliima, eh, kliimatõhususe edendamiseks. ja on oluline, et eh, kui nõudeid ei täideta, siis põllumajandustootjad saaksid ka karistatud viimase kolmekümne aasta jooksul oleme me näinud eh, eh, suundumusi pigem intensiivse põllumajanduse suunas ja me tahame vältida selle suundumuse jätkamis, jätkumist. üks eh, oluline element Kontrollikoja raportis ja ka komisjoni kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta rakendamisaruandest on see, et rohestamistoetuste rakendamine ei ole lubanud äh, põllumajandustootjatel ära kasutada rohestamise täisi, täit võimalust. nii et me peame ühtlustama ja parandama teatud äh, rohestamisnõudeid. ja need parandused on äh, delegeeritud eeskirjade näol tulemas. ma leian, et väga oluline on vaadata ka aega pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat ja komisjon leiab, et paljudes riikides, kus rohestamist praegusel kujul kasutusele võetakse, on see olnud liiga keerukas, liiga bürokraatlik ja see ei ole olnud piisavalt paindlik selleks, et me saavutaksime kõik oma keskkonnaalased eesmärgid ja me oleksime piisavalt ambitsioonikad ja me leiame, et me peame olema ambitsioonikad, me peame käituma tõhusamalt mis puudutab eh, kliimat eh, ja keskkonda. et eh, komisjoni teatises, mis esitati eelmises novembris, mis puudutas toiduaineid ja põllumajandust, räägiti ka sellest, et see rohe, rohestamisstruktuurid Euroopa Liidus peavad olema ambitsioonikamad, peavad olema tõhusamad ja peavad olema ka lihtsamad uus Euroopa Liidu rohe ülesehitus peab olema pigem suunatud tulemuslikkusele ja me peame ära kasutama moodsaid tehnoloogiaid. ja see saab olema eh, ÜPP eh, seadusandliku eh, ettepaneku äh, osa, mis esitatakse kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal. ja selles ettepanekus esitame me strateegilise kava selle kohta, kuidas me plaanime keskkonna ja kliimaeesmärke täita, sealhulgas eh, soovime me muuta kõige ühtlustatumaks kogu Euroopa Liidus. ja selle üle toimub praegu äh, aktiivne mõttevahetus. suur tänu tähelepanu eest! Thank you for all the questions and all, all the opinions that you have raised uh.... aitäh kõikide arvamuste ja kommentaaride eest siin räägiti konkreetsetest eesmärkidest, seda, sellest rääkisime me ka auditi ajal komisjoniga, auditi tegija e, e, asi ei ole eesmärke e, kehtestada ning rohestamise puhul ongi probleem selles, nagu siin härra Pokovitš ütles ka, et eesmärgid ei ole selgelt sätestatud. siin me räägimegi Äh, palju meetmetest, kuidas nad on ellu rakendatud, aga, aga kõige alguses peaks olemagi ju sätestatud eesmärgid. milline on mingisuguse meetme eesmärk, kas see on sissetulekutoetus või tõesti rohestamise eesmärgil makstav toetus, kas see tõesti peab, peaks parandama keskkonna ja kliima olukorda? ning äh, komisjon ja teie seadusandjana peategi seda tegema kõigepealt meie saame lihtsalt kontrollida, kas eesmärgid on täidetud. eile kontkomisjonis lõpetasime arutelu komisjoni poolse järeldusega, et, et maksed jäid ta-, talunikele samaks en-, kui ennem rohestamist. ning selle tulemus on ka see, et põllumajandustavades pole midagi suurt muutunud, kas see siis on mõistlik reform kahe tuhande kolmeteistkümnendast aastast, tõenäoliselt mitte. siin me tuleme jällegi tagasi selle juurde, et mis on rohestamise eesmärk. meie audiitoritena ei saa eesmärke sätestada, seda peab tegema tulevikuks keegi teine. härra Danton ütles, küsis, mis on keskkonnamõju, viie aasta pärast vast näeme, mis see keskkonnamõju on. mina saan teile teada anda, kas on mingisugused muutused põllumajandustavades olnud, aga nagu ma ütlesin ainult, ainult viiel protsendil põllumajandusmaast on täheldada teatud muutuseid. aga see on tegelikult isegi veel väiksem, arvestades, et sest osa sellest viiest protsendist on tegelikult püsirohumaa veel. niisiis, me ei saa oodata mingisugust olulist muutust paremuse poole näiteks elurikkuses või keskkonna olukorras või kasvuhoonegaaside vähendamises, sest põllumajandustavad pole muutunud. proua McInnes ütles, et me ei öö, mõista seda, et Äh, talunikke tuleks toetada sellest, mida nad juba teevad, aga talunikke on erinevaid. paljude, paljud tegutsevad täiesti mõistlikult, teised jällegi mitte. Nende äh, põllumajandusmeetod on liiga intensiivne ja nad kahjustavad keskkonda. seega me peame defineerima erinevad eesmärgid, erinevat tüüpi põllumajanduse jaoks ja me peame arvesse võtma ka erinevat olukorda erinevates liikmesriikides. siis äh, räägiti siin ka erinevustest liikmesriikides, meil on äh, võib-olla siis kakskümmend seitse erinevat äh, ÜPP-d tulevikus. me võime nõustuda sellega, et olukord liikmesriigiti on erinev ja meetmeid võiks ka erinevalt vahel ellu rakendada, aga sooviksin ära märkida, et kolmekümne seitsmendal leheküljel meie aruandes teises tabelis on ka näidatud, et näiteks Holland ja Poola peaks läbi viima uuringu, millised meetmed on öö, öö, mõistlikud nende riikides, aga lõpuks nad ekspertide järeldusi ellu ei rakendanud, ei kasutanud neid. niisiis, komisjon peaks ka kontrollima, kas riiklikud programmid kahekümne seitsmest liikmesriigist on korrektsed ning kas meetmed, mis seal on välja valitud, on sobivad eesmärkide täitmiseks. proua McInnes küsis ka, et kas me võtame midagi ette äh, komisjoni teatisega, äh, kas me hakkame seda ka analüüsima omalt poolt, jah, me äh, valmistame ette praegu seda analüüsidokumenti ÜPP tuleviku kohta, see antakse välja märtsi lõpus ehk siis seda saab ka MFF-i aruteludes kasutada. härra Roopet küsis meie arvamuse kohta, et kas maksed öö, äh, võiksid olla erinevad öö, äh, põllumajandustootjatele, kas nad saaksid erinevate toetustega erinevaid asju saavutada äh, rohestamine on seotud põhimaksetega, põhimaksed aga on erinevad rohestamine moodustab kindla protsendi nendest põhimaksetest lihtsalt. ning iseküsimus on see, et kas tulevikus peaks need põhimaksete tase olema ühtlustatud liikmesriikide vahel. Te ütlesite ka, et talunikud tegid seda, mida neilt oodati. jah, see on ka meie aruande üks järeldus, et liikmesriigid ja talunikud nägid rohestamist kui li-, lihtsalt uut keerukat elementi, nad soovisid leida lihtsat öö, väljapääsu ning üritasid teha võimalikult vähe, äh, äh, võimalikult vähe selleks, et saada ikkagi need rohestamise maksed kätte. Äh, kui mingisuguseid sisulisi positiivseid tagajärgi rohestamisel ka ei kaasne, siis see on lihtsalt uus keeruline element ÜPP-s. Te ju teate, et iga Euroopa Liidu programmi puhul üritame me olukorda lihtsustada, aga rohestamise juures, kui mingisugust öö, sisulist kasu sellel ei ole, siis see on lihtsalt uus keeruline element. ning see raskendab reeglite täitmist. seega rohestamine ei ole kasulik isegi talunikele, sest nad peavad rohkem tegema öö, sama summa saamiseks suurem osa teie kommentaare puudutasid seda, mis tegelikult on rohestamise eesmärk, sellele mina vastata ei saa, see on ka üks meie peamisi järeldusi, et eesmärgid tuleb selgelt defineerida, aitäh. Dokument nie był prezentowany najpierw Komisji Rolnictwa, bo my mamy inne suur aitäh, et tulite kõigepealt sellest rääkima põllumajanduskomisjoniga, meil on teisesugused äh, seisukohad ka sisu poolest. analüüsime seda dokumenti eelkõige just põllumeestena ning äh, me ei räägi sellest ainult kui äh, majandusküsimusest, nagu seda teeks äh, kahtlemata eelarve kontrolli komisjon. mina olen eelarve kontrolli komisjoni liige, loodetavasti kohtume teiega ka seal ja loodetavasti äh, on nii võimalik ka sisulistest küsimustest pikemalt rääkida ning äh, samuti ka, millised probleemid on konkreetselt seotud ÜPP-ga minu meelest eelarve kontrolli komisjon äh, liigub õiges suunas, äh, kui ütleb, et ta soovib, et äh, tavaksuvaksi raha hästi ära kasutatakse, aga nad ei mõista võib-olla hästi põllumajanduskomisjoni seisukohti. ning ei ole ju meil ka mitu ÜPP-d lihtsalt sellepärast, et meil on kakskümmend kaheksa liikmesriiki. ÜPP eesmärgid on ühised. võib-olla äh, see, kuidas seda ellu rakendatakse, on pisut erinev, sest ka põllumajandus on ju erinev seoses erinevate eh, põllumajandustingimustega, põllumaade suurusega ja nii edasi. ning eh, liikmesriikidel on õigus eh, edasi eh, tegutseda, nagu nad seda teevad, võttes arvesse nende põllumeeste poolt esitatud eh, nõudmisi. kas on olemas mitut tüüpi lähimuspõhimõtet? ei ole. võib olla ÜPP rakendamisega erinevaid võimalusi, sest kogudes põllumajandus on nii mitmetahuline, et selline mitmekesisus on vajalik Lõuna-Euroopa põllumehed. keskkonnapõhjustel ei saa tegutseda samamoodi kui Põhja- ja Kesk-Euroopa äh, põllumehed. loomulikult äh, on äh, selliseid põllumehi, kes kvaliteedinõuetest kinni ei pea ning ja need võib-olla on need, kes jäävad äärmustesse on olemas siiski kompromiss. ning ähm, eelarve kontrolli komisjonis äh, antakse häired selle kohta, kuidas äh, maksumaksja raha kokku hoida, kuidas oleks võimalik kärpeid teha. seda ei saa aga teha ainult ÜPP arvelt. eriti võttes arvesse, et et äh, kui äh, noori põllumehi jääb aina vähemaks, äh, siis see ei tähenda tingimata seda, et fondide vahendeid on halvasti ära kasutatud. proua Neuchel, kui soovite, võime sellest asjast arutada. minul on ka õigus oma arvamust avaldada annan teile hiljem sõna, kui väga soovite, sest meil on veel aega. ja proua Neuchel. Äh, ma soovin rõhutada seda, mida ütles ka äh, proua Kadenbach. see on teie isiklik seisukoht, ma hindan seda, aga te korduvalt olete äh, rääkinud nii, nagu te räägiksite terve äh, Äh, komisjoni nimel, äh, teil on õigus isiklikule arvamusele, te olete me, meie komisjoni liige, aga see ei ole meie arvamus. Teil ei ole õigust rääkida põllumajanduskomisjoni nimel, äh, kui te väljendate oma isiklikke arvamusi. Ja zaznaczyłem, że wypowiem swój pogląd, e, ale igal ühel on õigus oma arvamust avaldada, mina väljendasin oma arvamust. ja loomulikult, kui eriarvamusi on olemas, siis väljendame neid erinevates muudatusettepanekutes, mida hiljem hääletame hmm ning need ettepanekud, mis räägivad pigem rohestamisest ja mitte otseselt põllumajandusest, neile peab samuti võimaluse andma. Flanagan. Maybe it's a problem with the translation, but when you say võib-olla on siin probleem tõlkega, aga kui te ütlete meie, siis eh, ma ei ole teiega nõus. ütlesime varasemalt, et me peame et me peame põllumajandustootjaid kaitsma, ma olen täielikult nõus ja me tegelikult peame näha, peame nägema suuremat summat, mis eh, Euroopa Liidu üldeelarvest läheb talunikele. ma arvan, et see peaks olema meie kõige esimene eesmärk, kõikidele võrdne ligipääs toidule, kvaliteetsele toidule, aga kui me tahame aidata põllumajandustootjaid, siis me peame kuulama neid, kes räägivad väljaspool seda komisjoni, mitte äh, ründama sõnumitoojat. me võime inimeste arvamust mitte arvesse võtta, aga see, mis sellest kõigest välja tuleb lõpuks, on probleemid põllumajandustootjatele, nii et me peame kuulama hoiatusi. iga meil, mille mina põllumajandustootjatelt saan, kõik nad küsivad minu käest ÜPP kohta, eh, siis iga ühe meili kohta, mis ma sellest, selle kohta saan, saan ma kaks meili selle kohta, eh, kui kurdetakse, kuidas talunikele rahasid määratakse. nii et me peame saama õigustada seda, millised on meie kulutused ja kui inimesed meid hoiatavad, siis me peame neid kuulama ja me peame selgelt paika panema oma eesmärgid Euroopa Komisjon ei tea, millised nende eesmärgid on, nii et võib-olla aitaks, kui meie seda neile ütleksime. olen täiesti nõus sellega, mis te ütlete ja sellepärast ma mõtlesingi minna eelarve kontrolli komisjoni et äh, esitada põllumajanduskomisjoni seisukohti ning väliskaubanduskomisjoni, et rääkida äh, ka äh, põllumajanduse spetsiifilistematest aspektidest. härra Hoisling. minul on küsimus, kuidas me tulevikus Kontrollikojaga peaksime suhtlema? tavaliselt on kõik needsamad inimesed, siin suur osa inimesi kontrolli äh, kontrollikoja aruande puhul kaovad siit ära, me peame vabandama siin teie ees, me eh, justkui kuulame teie aruannet siis, kui see meile sobib ja kui ta meile ei sobi, siis me eh, lükkame selle kõrvale. seda eh, me peame, on oluline see, et me regulaarselt kohtume kontrollikoja esindajatega, aga see ei peaks toimuma nii, nagu täna te ütlesite täiesti õigesti Äh, et äh, et me peame täitma oma kohustusi, võib-olla meile ei sobi see, mida meile täna räägiti, aga me peame sellest rääkima, äh, pidades silmas ka tulevast ÜPP reformi. me peame arvesse võtma seda, mida teie meile oma arvamuses ütlesite, me peame tegema nüüd teie aruandest omad järeldused. Tak, podzielam pana pogląd, zawsze mówiłem. jah, ma jagan täielikult teie arvamust. mina hindan kõrgelt Kontrollikoja arvamusi, olen seda alati teinud, härra Tessil oli õigus oma seisukohta väljendada, mis on pisut teistsugune, aga kindlasti ta Kontrollikoda solvata ei tahtnud, järgmisena saab viimasena sõna härra Bogovitš. Hvala razumljivo, da se tu vsi z vsem ne. aitäh. on mõistetav, et kõik ei ole ühel meelel. ma olen nõus sellega, e, et põllumajanduses pole suurt midagi muutunud. ma olen, tegelesin põllumajanduspoliitikaga aktiivselt ka ennem Sloveenia liitumist Euroopa Liiduga Äh, ning ma tean, millised muudatused Sloveenias sisse on viidud. aga meil siin äh, põllumajanduskomis pole õigust öelda, et mitte midagi pole muutunud. loomulikult on muutunud äh, ka keskkonnakaitse valdkonnas, kui vaadata lihtsalt näiteks pestitsiididega kasutamistki. meie kohustus on parandada põllumajanduse olukorda, sellest peame me siin rääkima aga kui me öö, ütleme, et et raha ei kasutata põllumajandustootjate poolt õigesti, siis on meil probleem ning rohestamise puhul peame me leidma loomingulisi lahendusi ning tagama, et talunikud, eelkõige noored talunikud ka pärast meie meetmete vastuvõtmist ellu jäävad härra esimees, ma olen nõus sellega, mida äh, kolleegid ütlesid, parlamendi ülesanne on üheskoos lahendusi leida, ma arvan, et meil on äh,